me võisime näha, et niisuguse seaduse vastuvõtmine annab seadus, annab sead-, annab riigile võimaluse astuda samme vabaühenduste vastu. endiselt äh, on tegemist olukorraga, kus äh, valitsusasutused kriminaliseerivad, püüavad teha kurjategijateks vabaühendusi nüüd eh, e, erinevate vabaühenduste esindajad on eh, olnud kinni võetud, see puudutab muuhulgas ühte soliidsemat eh, vabaühendust ad hoc ja selle nelja liidrit. on vahistatud veel ka teisi inimõiguste aktiviste ja seepärast nõuame Kambodža valitsuselt, et nad vabastataks ja et peetaks kinni sõna ja kodanike vabadustest. Euroopa Liit peab oluliselt pöörama tähelepanu ka vabaühenduste eh, tehnilisele toetamisele, eeskätt selleks, et saaks registreerida valijaid ja selleks, et saaks järgida õigust, et äh, ka äh, rändevoogudega saabujatel on õigus valimistel osaleda. me nõuame Kambodža valitsuselt, et ta lõpetaks inimese tagakiusamise, äh, väidetava laimamise pärast, olgu siis tegemist opositsiooni esindajatega või opositsiooni esindajatega parlamentis ja nende füüsilise ründega, suur aitäh nende sissejuhatavate märkuste eest ja nüüd saab sõna kolleeg Corrao. suur tänu, proua juhataja, tere hommikust ka teile, härra volinik, me räägime täna Kambodžast tegemist on juba kolmanda resolutsiooniga viimase aasta jooksul Kambodža kohta. juulis eelmisel aastal võtsime vastu esimese seaduse, esimese resolutsiooni, see puudutas vabaühenduste rõhumist ja siis novembris eelmisel aastal, kus me rääkisime sellest, et riik müüakse maha äh, suurettevõtetele, välismaistele suurettevõtetele. täna tuleb tunnistada seda, et Hun Sen ei ole äh, Ehm, mitte ainult rikkunud sõnavabaduse ja kogunemisvabaduse põhimõtteid, vaid äh, on astunud selgelt inimõiguste kaitsjate vastu nelisada kümme miljonit äh, eurot oleme me saatnud arenguabi kontekstis Kambodžasse ja tegelikult äh, me peaksime küsima, et kuidas äh, see raha sinna peaks jõudma. me ei peaks seda saatma läbi valitsuskanalite, vaid läbi demokraatlike kanalite, sest et muidu räägime sellest asjast veel järgmine aasta ka. suur tänu, proua Makovei on järgmine autor aga proua Makoveid ei ole saalis ja sellepärast annaksin kohe sõna härra Pantseerile, üks minut, palun. vabandust, ütleb proua juhataja, uus nimekiri jõudis minuni ja järgmisena saab sõna härra Weidenholzer, palun. Äh. aitäh selle segaduse pärast, vabandan me räägime ikka ja jälle teatud aja tagant äh, sündmustest Kambodžas ja mainime ikka inimõigusi. on väga kahju, et me ikka ja jälle peame seda tegema Kambodžal on selja taga väga traagiline ajalugu, Meruši genotsiid, mis on äh, suisa ajalooraamatutes ja sellepärast on täiesti suureks üllatuseks ka see, et äh, riik on positiivselt arenenud ja et oli ka positiivseid poliitilisi arenguid näha. perspektiivid olid head ja see riik äh, saaks tõesti edasi arendada, kui ta demokraatia ja õigusriigi põhimõtete kursi valib, kuid praegusel hetkel on oht, et äh, korruptsioon võib uuesti äh, võimu võtta Äh, lepiti kokku valimiskomisjoni kokkukutsumises, Euroopa Liit toetab seda, aga mida lähemale jõuavad valimised, seda närvilisemaks muutub äh, valitsus, opositsiooni tõrjutakse kogu aeg äh, eemale, vabaühendusi, ametiühinguid kiusatakse taga ning hirmu valitsemine kui selline laieneb. me peame kutsuma Kambodžat üles loobuma nendest aktsioonidest, vang-, poliitilised vangid tuleb äh, vabastada ja me peaksime Kambodžale meelde tuletama ka seda, et Euroopa Liidu antav abi sõltub ka sellest, kas nad jätkavad demokraatlikku teed. aitäh! kolleeg Zdehovski, palun minutiks. suur tänu daamid ja härrad, see resolutsioon on äh, üleskutse, tungiv üleskutse ka Georgia ametivõimudele olukorda muuta, nii nagu ütlesid eelkõnelejad, arvan ka mina, et olukord selles riigis ainult halveneb ja halveneb päevast päeva. Euroopa Liit on äh, Kambodža kuningriigi suurimaid partnereid, aga seda läbi arenguabi ja Euroopa Liit ei tohiks äh, sallida sellist olukorda. mitte ainult opositsioon ei ole sattunud rõhumise alla, vaid kogu terve vabaühenduste sektor. Euroopa Liit äh, peab omalt poolt survet avaldama Kambodža valitsusele selleks, et nad tunnustaksid kodanikuühiskonna rolli, ametiühingute, vabakondade rolli ühiskonnas ja opositsioonile tuleb anda võimalus ka oma tööd teha eriti äh, presidendi ja kohaliku sektori valimiste kontekstis järgnevatel aastatel. tuleb tagada seda, et need valimised oleksid äh, vabad ja õiglased ja et ka kampaaniad oleksid seda. meie fraktsiooni nimel ütlen, et me kavatseme olukorda Kambodžas väga pinevalt jälgida ja me kavatseme omalt poolt panustada sellele, et olukord paraneks. proua Veržia järgmisena, palun suur tänu, proua juhataja, kolmas resolutsioon tõesti Kambodža kohta aasta jooksul, tegemist on eh, kriisiga, mis kestab juulist kaks tuhat kolmteist, väga tõsised rõhumised, sealhulgas ka vabaühenduste ja ametiühingute vastu ja tegelikult tekib põhimõtteline küsimus Kambodžas, nimelt eh, maa ülekäiv võitlus, eh, sõja ja kuriteod, mis on jõudnud rahvusvahelise kohtu ette. kaheksasada tuhat inimest on äh, hukkunud äh, viimaste aastate jooksul. meie resolutsioon on selles osas äh, väga nõrgalt sõnastatud, ei arvestata üldse sellega, millist olulist rolli mängivad seal ka Euroopa Liidu ettevõtted, tekstiili- ja suhkruettevõtted või, ja millised on töötingimused laste ja naiste puhul eriti. Need olud on väga kehvad, kui me tahame inimõiguste olukorda selles riigis parandada, siis tegelikult tuleb sealt pihta hakata. tuleb tagada see, et ohvrid saaksid öö, hüvitist ja ka relvakokkulepped tuleks üle vaadata, Euroopa Liit äh, peaks mõtlema ka selline, milline on meie kaubanduspoliitika ja lõpetama Kambodža taoliste riikide ekspluateerimise äh, meie ettevõtete kohustus äh, on siin väga suur. härra volinik, ma pöörduksin teie poole. väga tore, et komisjoni esindaja on saalis, aga toredam oleks veelgi, kui ta meid ka kuulaks, kui ta siin juba istub. aitäh, härra volinik Ehm, ettevõtete sotsiaalsest kindlustuse, sotsiaalsest ehm, vastutusest räägib Euroopa Liit äh, just praegu ja me nõuame seda, et ka meie investeeringute puhul oleksid äh, need sätted täidetud. ma tahaksin teilt konkreetselt vastust, mida te kavatsete teha? suur tänu. meie viimane kõneleja on kolleeg Austrevitšus, palun proua juhataja, härra volinik, kallid kolleegid. kaks kuud tagasi osalesin ma inimkomisjoni, inimõiguse allkomisjoni visiidil Kambodžasse, see oli äh, väga hirmutav ja silmi avav äh, külaskäik. Sam Rensi, suurim opositsioonipartei äh, esindaja, kes tõesti üritas luua poliitilise dialoogi kultuuri, on saanud vahistamiskäsu tema ja paljud teised inimõiguste eest võidelnud on saanud süüdistuse täiesti seaduspärase ja rahumeelse mm, mõtte avaldamise eest. ma nõuan, et äh, Sam Rainsi vahistamismäärus võetakse tagasi ja loobutaks tema vastasest süüdistusest, nii nagu ka teiste inimõiguste aktivistide puhul. ma nõuan, et sõnavabadus seataks jalule ja tagataks Kambodža elanikele demokraatlikud õigused ja ma nõudan seda, Euroopa Liit sekkuks äh, jõulisemalt Kambodža asjadesse. suur tänu! aitäh, härra kolleeg! nüüd on autorite kõnevoor peetud ja nüüd fraktsioonide nimel alustame. rahvapartei nimel saab kõigepealt sõna kolleeg Pospišov. suur tänu, härra juhataja võtan sõna pärast meie resolutsiooni koostajaid, kes kõik kinnitasid eh, seda, kui oluline see resolutsioon on eh, ja mul jääb nendega üle ainult nõustuda. see on eh, väga oluline, sellepärast et juulis leiab aset väidetavalt Sam Rainsi üle peetav kohus tegemist on poliitilise kohtupidamisega ja teda tehakse tema selja taga Äh, ilma tema kohalolekuta. mina nõuaksin, et Kambodža valitsus ei jätkaks äh, seda poliitilist äh, agressiooni opositsiooni võitlejate vastu. kolleegid on väga ilusti kirjeldanud seda, kuidas opositsiooni õigusi praegu surutakse maha, kuidas inimõiguste aktivistid on sattunud rõhumise alla ja kuidas inimõigusi rikutakse me peame jah vaatlema, millised on tulevased valimised, aga lisaks peaksime vaatama ka sellele, et arenguabi peaks sinna minema järgnevatel aastatel nelisada miljonit eurot ja mõtleme ikka läbi võib-olla, et kas seda raha ei võiks kus, kusagil, kusagil paremini ära kasutada. kolleeg Panseeri, palun. suur tänu aitäh, härra juhataja, nagu siin juba öeldi, on eh, Kambodžas kõige ohtlikumas olukorras inimõiguste aktivistid, ükskõik mida teed, kohe saad mitmeks aastaks trellide taha minna. see on šokeeriv, kuidas riik käib ümber tsiviilühiskonnaga, on inimesed, kes kaitsevad inimõigusi selles riigis ja on täiesti selge, et Eh, valitsus tahab opositsiooni enne valimisi vaikima sundida. see on tõeline karistusõiguslik lähenemine. Eh, riik kuritarvitab oma õigusi ja surub maha inimõiguste eest võitlejate tegevust, püüdes näidata seda kui kriminaalkuritegu. me peame Kambodžasse suhtumist muutma ja suhetes Kambodžaga inimõigused enamal määral esiplaanile seadma. suur aitäh ja nüüd kolleeg Nart. ai-, aitäh, ma arvan, et asju tuleks, asjadest tuleks rääkida nii nagu nad on, neil on Kambodžas tohutu valitsus süsteemide korruptsioon, eh, kõik on võetud siin eh, just korruptiivsete struktuuride kontrolli alla, muuhulgas hõlmab see ka eh, valitsusorganite ja sõjaväe tegevust. inimõiguste suhtes on Kambodžas asjad väga halvad, lisaks sellele on Kambodža teada kui riik, kus seksuaaläri õitseb, igaüks saab ennast müüa ja riik vaatab kõigele läbi sõrmede. me ei saa tegelikult sellises olukorras Kambodža valitsust toetada, me peame Euroopa Liidu poolt osutavat abi eh, selle seondama eh, inimõiguste olukorraga riigis ja nüüd kolleeg Sünadinos. proua president, ma ei oska kambodža keelt, aga ma tean, et siin äh, nüüd võideldakse inimõiguste eest Kambodžas ja mulle tundub, et see pole päris õige, sest see toob endaga kaasa veelgi rohkem probleeme, siin räägitakse, et demokraatiat pole, inimesi kiusatakse taga, inimõigustest ei peeta kinni, see kõik on väga silmakirjalik ja populistlik sest äh, ei ole ju mitte, äh, mitte ainult Kambodžas poliitvange, vaid ka Kreekas opositsiooni juhte vahistatakse muide ka Euroopas Joobiki, NPD-ga, Front Nationali, Lega Nordi esindajatega on see ka täpselt samamoodi juhtunud ja igasuguseid teistsuguseid arvamusi ei taheta lihtsalt kuulda ja ma arvan, et siin tuleks rääkida ka komisjoni käitumisest. mina palusin, et komisjon räägiks inimõiguste rikkumistest ka Euroopa Liidu liikmesriikides, aga mitte mingit vastust ma ei saanud ja mainiti ainult nii palju, et äh, järgmise viie kuu jooksul ei ole neil isegi mitte kahtekümmend minutit sellistest asjadest rääkida. kas see pole teie arvates silmakirjalik, siis peaks ka selgitama üldse, mida need äh, asjad üldse tähendavad, need mõisted ja kuidas neid paremini defineerida? ja nüüd fraktsiooni nimel kolleeg Hetman, palun aitäh, proua president, poliitiline olukord Kambodžas on väga raske ja ta nõuab, et rahvusvaheline üldsus kiiresti midagi ette võtaks inimõiguste eest võitlejate ja vabaühenduste esindajate aitamiseks. me peaksime ennetama üleüldiselt selliseid olukordi, ma tahaksin teie tähelepanu juhtida ka sellele, et ILO riikide indeksis on tal väga madalal kohal. Kambodža rahvas ei usu oma õigussüsteemi, ei usu oma kohtutesse ja Euroopa Liit on Kambodža jaoks kõige suurem abiandja. nii et kuna Kambodža ametivõimud eh, ei vii läbi reforme, hoolimata meie üleskutsetest ei ole valmis konstruktiivset dialoogi pidama opositsiooniga, siis peaksime meie ka mõtlema selle peale, et abi peaks sõltuma reformidest selles riigis. aitäh! anna, nüüd annaksin sõna David Martinile, kui ta kohal oleks. kuna teda kohal ei ole, siis saab sõna proua Harantsova, palun aitäh, proua president. peaminister Hussein on nüüdseks kolmkümmend aastat olnud võimul äh, Kambodžas ei ole küll enam tapatalguid, aga demokraatia teele nad pole ka veel jõudnud, me oleme näinud mõningaid positiivseid samme, eh, mistõttu meil on olnud võimalik erinevaid algatusi läbi viia Kambodžas, näiteks ka Tšehhi Vabariigil. kuid peaminister Hun Sen peab aru saama, et eh, Kambodža oleks kaasaegne riik siis, kui seal oleks ka vabad valimised, vaba meedia, arvamusevabadus ja seal oleks valitsus, mis äh, töötab kõikide kodanike nimel, ka nende nimel, kes ei toeta praegust valitsust äh, rünnakud opositsiooni vastu allasurumise poliitika ei toeta Kambodža eesmärke Äh, Kambodža kuningas on äh, eksiilis Hiinas ja ta on öelnud, et ta soovib näidata, et äh, keegi ei saa väita, et ta on kuskilt taevast saadetud selleks, et rahvast juhtida, ütles kuningas, kui ta oma ametist loobus ja sama peaks kehtima ka presidendi ja peaministri kohta. aitäh! tänan, nii on kõnelejate nimekirja läbi Äh, jõuame avatud äh, mikrofoni juurde, kõik siin saalis küll sõna ei saa, need, kes juba sõna võtsid, nendele ma nüüd sõna ei anna. härra Kukan, palun, Rahvapartei poolt. aitäh, Kambodža on riik, mis veel alles hiljuti äh, läks üle muutuste teele kui riik püüabki olukorda parandada ja riigi majandusolukorda edendada, siis on oluline, et ühiskond jääks avatuks, et kodanike vabadustest peetaks kinni, et neid austataks. selles mõttes ei ole võimalik sallida seda, et vabaühenduste aktivistid, inimõiguste eest võitlejad on, et ole, on nad rünnad, ründe objektiks me peame saatma välja Euroopa Parlamendi selge sõnumi eh, selleks, et eh, selle kohta, et me toetame kodanikuühiskonda Kambodžas. selles riigis eh, on vaja väga hästi analüüsida minevikku ja nende praegune valitsus ei tohi Kambodža rahvast praegu enam tra-, traumatiseerida. härra Aanet, palun järgmisena suur tänu, proua juhataja, kaubandus võib anda kahte asja, kui me räägime arenguriikide aitamisest. kui seda teatakse hästi, õiglaselt ja läbimõeldult, siis see aitab kaasa majanduse edenemisele, töökohtade loomisele, see annab võimaluse eksportida neil tooteid ja importida tooteid, mida nad ise ei tooda, aga kui seda tehakse valesti, nii nagu ma kardan, on Kambodža puhul asi, siis saab sellest küüniline riigi ekspluateerimine tema maavarade ärakasutamine. seda eriti, kui me vaatame seda, millised probleemid on praegu äh, maa üle käivate võitlustega viimastel aastatel olnud. ja tegelikult need võitlused ainult hoogustuvad ja lisaks sellele inimõiguste rikkumised, poliitvangid, äh, demokraatia puudujääk ja äh, inimõiguste kuritarvitamine, arenguabi taolistes olukordades tuleb väga tõsiselt mõelda, see on ülioluline, eh, selle üle, et kas mitte see arenguabi ei peaks ikka, kas see peaks ikka minema otse valitsusele? härra Boltšak, palun. Ehm, aitäh mulle sõna andmast, proua president minuga ei juhtu väga tihti see, et olen nõus kõikide kõnelejatega, kes enne mind sõna võtsid. sellepärast ma lihtsalt ei pikenda seda arutelu ja ütlen, et toetan seda ja mõistan hukka inimõiguste rikkumised Kambodžas. aga ma arvan, et äh, meie avaldustel peaks olema ka mingi mõju Euroopa poliitikatele. ma olen nõus kõikide nendega, kes enne mind rääkis ja te ütlesite, et me peaksime ka diplomaatilisi vahendeid kasutama, nagu näiteks arenguabi. me peaksime reageerima olukorrale riigis, kus inimõigusi pidevalt rikutakse. ma ei arva, et inimõiguseid tuleks universaalselt äh, rakendada, aga põhiõigused on küll univar-, universaalsed ja inimõiguste rikkumine Kambodžas peaks olema kuidagi seotud arenguabi andmisega, sest muidu meil ei ole mitte mingeid muid meetmeid selleks, et sundida riiki olukorda muutma. aitäh! sellega on nüüd kõik sõna saanud ja lõpetuseks annan veel sõna volinik Stiljanidisele, palun madam president proua president, kallid kolleegid, alles novembrikuus toimus meil sarnane arutelu poliitilise olukorra kohta Kambodžas. ja nii, nagu eelkõnelejad ütlesid, tuleb meil uuesti rääkida sellest, et äh, kodanikuühiskonna esindajaid ja opositsiooniliikmeid kiusatakse taga ja tegemist tundub olevat süstemaatilise li-, äh, opositsioonijuhi tagakiusamisega. kuigi tal peaks olema parlamendisaadiku puutumatus, see on endaga kaasa toonud ka äh, ad hoc äh, ühe endise juhi arreteerimise ja sellised arengud on väga muretavaldavad, eriti kui mõtleme, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal toimuvad kohalike omavalitsuste valimised ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal üldvalimised. me näeme, et kodanikuühiskonnale on peale pandud uued piirangud. Euroopa Liit ei ole selle pingelise perioodi ajal olnud vaid Ehm, aprilli alguses toimus inimõiguste allkomisjoni visiit sinna väga õigel ajal. Ehm, maikuus eh, Euroopa Liidu Kambodža eh, ühiskomisjoni kohtumine toimus, tegemist oli kolmepäevase üritusega, kus räägiti koostööst, kaubandusest ja inimõigustest ehm, peale selle Euroopa Liit pidas ka kahepoolseid läbirääkimisi siseministri, välisministri, kodanikuühiskonna esindajate ja opositsioonijuhtidega märtsikuus. kõikide nende kohtumiste ajal Euroopa Liit väga selgelt ütles välja oma mure arreteerimiste pärast ja sellepärast, et kodanikuühiskondi ja opositsiooni kiusatakse taga. Nad isegi kutsusid üles äh, vabaühenduse arreteeritud juhti äh, vabastama, see pandi isegi hiljem pressiavaldusse kirja, pärast ühiskomisjoni äh, kohtumist ka Euroopa Liidu suursaadik oli ühenduses ametivõimudega ja ka Kambodža suursaadikuga Brüsselis, kes kutsuti kohe eraldi kohtumisel eelmisel nädalal Euroopa Liidu delegatsiooni juhid äh, Kambodžas avaldasid äh, avalduse, kus nad kutsusid üles lõpetama tagakiusamine ja pidama konstruktiivset dialoogi opositsiooniga ning nad toonitasid, et see on ka eeltingimuseks äh, järgmiste valimiste legitiimsuse kinnitamisel me oleme veendunud, et Kambodža valitsusel on kohustus luua ja säilitada õhkkond, kus kõik äh, parteid saavad oma tööd läbi viima, ilma et nad peaksid kartma vägivalda või tagakiusamist. peaks olema õhkkond, kus on võimalik äh, siiralt ja äh, arutada poliitilisi küsimusi ning Euroopa liit on eraldanud kümme miljonit selleks, et äh, valimisreformi teotada äh, ja anda abi järgmiste valimiste korraldamiseks ning valimiskomisjoni töö aitamiseks. on väga tähtis, et me jälgiksime valimisprotseduuri ja hoolitsemaks selle eest, et tegemist oleks õiglaste valimistega ja valimisteni on veel natukene aega, juuni kaks tuhat seitseteist kohalikud omavalitsuse valimised ja üldvalimised kaks tuhat kaheksateist, aga sellegipoolest tuleb meil kogu aeg sealset olukorda kontrollida ja jälgida. me vaatame täpselt, kas meil on vaja saata ka vaatlusmissioon nendele valimistele ja Euroopa Liit jätkab Kambodža reformide toetamist ning nõuab ka inimõigustest ja põhiõigustest kinnipidamist. aitäh! aitäh, volinik! aitäh, härra volinik!